härra president, kallid kolleegid. Pariisi Jumala ema kirik oli esimene katedraal minu elus. ma olin kunagi pariislane. mina kui itaallane, mina kui eurooplane on minu, tunnen, et minu süda on haavatud nagu meie kõigi süda Äh, pärast seda, mis toimus eile Pariisis. oleme prantslastega külg külje kõrval. oleme Prantsusmaa kõrval. see, mis toimus, ei ole mitte selline haav, mis kiiresti armistuks peame kõik eh, tegutsema, üks saadik ots-, pöördus minu poole ettepanekuga koguda raha, täna paneme raha kogumiseks eh, kasti täiskogu saali ukse ette ning saadame sellega solidaarsussõnumi, üritamaks taas üles ehitada seda mis vaja Jumala ema kirikus. see oleks Euroopa Parlamendi poolne positiivne sõnum Prantsusmaale. tahaksin ka parlamendi nimel tänada kõiki Prantsuse tuletõrjujaid, kes võitlesid eile õhtul eh, selle tohu-, kohutava tulekahju vastu, mis eh, hävitas Jumala ema kiriku ma loodan seega teie peale ja ma arvan, et äh, see Euroopa Parlamendi sõnum ja ma mõtlen siin ka komisjoni ja nõukogu peale, lohutab Prantsusmaad, prantslasi ja kõiki eurooplasi, aitäh! La seduta è aperta istung on avatud ning esimene päevakorrapunkt on Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused Ühendkuningriigi uni-, Euroopa Liidust lahku, väljaastumise kohta ning kõigepealt ma annan sõna Donald Tuskile. ma tänan, härra president. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kallid sõbrad. ma tahan ka avaldada solidaarsust ja kaastunnet prantslastele, pidades silmas Pariisi tragöödiat. mitte ainult ülemkogu presidendina, aga ka Gdanski kodanikuna. üheksakümmend protsenti Gdanskist oli hävinud sõjas, aga hiljem ehitati taas üles ja teiegi ehitate taas üles oma katedraali Strasbourgist. ma kutsun üles kõiki kahtekümme kaheksat liikmesriiki sellele, selles osalema. ma tean, et Prantsusmaa, Prantsusmaa suudaks ka sellega üksi toime tulla, aga siin on kaalul palju rohkem kui lihtsalt rahaline abi. no Jumalamaa katedraali põlemine muutis meid teadlikuks sellest, et meid seob midagi palju rohkem, midagi palju põhjalikumat kui lihtsad aluslepingud. täna me mõistame paremini seda, mis meid ühendab ja kui palju me võime kaotada sellest. seetõttu on vaja seda kõike kaitsta möödunud nädalal kakskümmend seitse liikmesriiki, riigijuhti ja valitsusjuhti andsid paindliku ajapikenduse artikkel viiskümmend osas kuni kolmekümne esimese oktoobrini. ja see annab meie Briti sõpradele rohkem aega ja ruumi, et leida väljapääs praegusest olukorrast. ma loodan, et nad kasutavad seda aega võimalikult hästi ära. ülemkogu ootab selget sõnumit Ühendkuningriigilt edasiliikumise kohta. kui kokkulepet ei ratifitseerita, siis järgmise kuu esimesel päeval lõpeb ajapikendus, mis tähendab, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust sel päeval ja kõigile peab olema selge, et ei saa uuesti taas avada väljaastumislepingut, aga selleks, et ratifitseerimisprotsessi edendada, kakskümmend seitse liikmesriiki on valmis uuesti kaaluma poliitilist deklaratsiooni, mis käsitleb tulevasi suhteid, kui edasi areneb Ühendkuningriigi seisukoht. ülemkogu öö, ei lähtunud sellest, et lühemat ajapikendust anda Ühendkuningriigile, mida nemad soovisid, vaid pakkusid pikema ajapikenduse, ma arvan, et sellel on omad plussid, see oli minu poolt välja pakutud pikendus. ainult on see õigustatud sellisel juhul, kui pikem ajapikendus näitab, et kõik variandid jäävad äh, arutelu objektiks, kas praeguse leppe ratifitseerimine või aega juurde selleks, et veel kord järele mõelda, kui Briti rahvas seda soovib teiseks, see ajapikendus võimaldab Euroopa Liidul tegeleda muude prioriteetidega mis on sama olulised nagu kaubandussuhted USA-ga või uued liidrid Euroopa Liidus. ma tean, et mõned avaldasid kartust, et Ühendkuningriik võib-olla hakkab õõnestama eh, selle aja jooksul Euroopa Liidu toimimist, aga kakskümmend seitse liikmesriiki ei lähtunud sellest kartusest ja hirmutamisest. kohe algusest peale, kui käivitus Brexiti protsess, on Ühendkuningriik olnud konstruktiivne ja vastutustundlik Euroopa Liidu liikmesriik. ja meil ei ole mingit põhjust arvata, et see muutuks. ja kolmandaks, selline paindlik ajapikendus öö, äh, öö, äh, pikendab äh, lepinguta lahkumise varianti kuue kuu võrra ja see annab kindlustunde inimestele ja ettevõtetele selle aja jooksul üks meie otsuse tagajärgi on see, et Ühendkuningriik järgmisel kuul ka osaleb Europarlamendi valimistes ja me peame sellesse tõsiselt suhtuma. Briti liikmed Euroopa Parlamendis jäävad siis siia veel kuudeks ja nad on parlamendi täievolilised liikmed kõigi kohustuste ja õigustega. ma olen väga vastu sellele, et et selle ajapikenduse ajal peaks Euroopa Ühendkuningriik kohelduma teise <clears throat> kategooria liikmesriigina, ei, see ei ole võimalik. ja sellepärast ma palun, et te tõrjuksite sellised ettepanekud, kui nad peaksid kõlama siin kojas. That... ma tean, et mõlemal La Manche'i väina poolel öö, ollakse juba väsinud Brexitist ja see on väga arusaadav aga see ei ole ettekäändeks ütlemaks, et lõpetagem siis see lihtsalt sellepärast, et me oleme kurnatud. me peame edasi tegelema Brexitiga, olema eelarvamusteta ja tegema seda tsiviliseeritult, sest ükskõik, mis juhtub, meil on ühine saatus ja me tahame jääda headeks sõpradeks ka tulevikus. ülemkogu ajal üks liit Kastner ütles, et ärgem olgem unistajad ja ärgem arvakem, et Brexit äh, tagasi pöörataks. ma tol hetkel ei vastanud, aga täna teie ees ma tahaks öelda järgmist. praegusel raskel ajahetkel meie ajaloos me peame olema unistajad. me ei saa langeda fatalismi, vähemasti mina ei lõpeta unistamist paremast ja ühtsemast Euroopast. kallid sõbrad, see on meie viimane kohtumine teie praeguse ametisoleku ajal ja ma loodan, et meil on enamikega teist võimalik kohtuda ka pärast valimisi, aitäh! Much, suur tänu, härra president ja nüüd härra Jean-Claude Juncker, Euroopa Komisjoni president. härra president, lugupeetud daamid ja härrad eile oli kohutav päev kõigi nende jaoks, kes armastavad Prantsusmaad ja kes armastavad Pariisi. meie kõigi eludes pole Pariis sugugi ükskõik milline koht, see on koht, kus me, mil, millesse taaskord soovime alati armuma äh, ning äh, eile tabas seda linna tragöödia, mis pole ainult arhitektuuriline tragöödia, vaid mis tabas kõigi prantslaste elusid, kui Jumalaema kiriku hävitasid leegid. see on Prantsusmaa sümbol. paljud külastavad äh, Prantsusmaad just selle kiriku pärast ja täna tunnevad nad sügavat kurbust. üks äh, suur Prantsuse sümbol äh, sai ähm, kõvasti kannatada ning oleme kõik pisut lesestunud ning tahaksin väljendada meie Prantsuse sõprale, sõpradele meie Euroopa Komisjoni poolt sügavat kaastunnet ning toetame Prantsusmaad kõigiti. sel, Prantsusmaad haavati Euroopat, haavati Pariisi, haavasti oleme igatahes äh, südamest oma Prantsuse sõpradega. Uh, äh, ülemkogu lõppes äh, neljapäeva varastel tundidel ja Euroopa Komisjon ja mina äh, nüüd oleme tegelenud Brexitiga. aga meil on ka väga palju muid teemasid, mida käsitleda Euroopa Liidus. meil on positiivne tegevuskava ja siin ma tahaks olla väga lühisõnaline. möödunud nädalal ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga võttis vastu eh, vastutustundelise otsuse pikendada kolmekümne esimese oktoobrini käesoleval aastal Brexiti protsessi ja see oli hea tulemus kahel põhjusel. Eh, ka selle koja toetusega me oleme ka erakorralised meetmed ette näinud ja oleme valmis ka väljaastumiseks ilma lepinguta, aga sellisest ähm, suhete katkemisest Ühendkuningriigiga keegi ei võida siin, ainult need võidavad, kes tahavad õõnestada ülemaailmset õiguslikku korda. ja loomulikult me mitte kunagi ei viska välja kedagi oma liikmetest. teiseks, me kaitsesime äh, selle koja äh, ja kõigi institutsioonide terviklikkust ja funktsioneerimist. kui kolmekümne esimesel mail Ühendkuningriik on Euroopa Liidu liikmesriik, siis peab ta ka osalema Euroopa valimistel. kui kahekümne teiseks maiks ei ratifitseerita lepet, siis kolmekümne esimesel mail lõpeb pikendus ja kolmandaks me tagasime, et meil ei ole vaja arutada Brexitit iga nädal edasi ja e, anda liikmes, otsustasime anda Ühendkuningriigile aega ja ruumi, et leida väljapääs. pärast seda, kui lahkumisleping jõustub, töötab komisjon tihedalt koostöös Euroopa Parlamendiga, nii nagu me oleme teinud kogu Brexiti läbirääkimiste protsessi kestel, täielik läbipaistvus meie läbirääkimistest ja tõhus meeskonnatöö Brexiti raames on toimunud ja ma tahan, et see jätkuks ka eh, väljaastumislepingu rakendamise faasis. ükskõik, millised otsused tuleb veel rakendada rak,, otsa vastu võtta ühes komitees, me võtame arvesse parlamendi seisukohad ja me ka viimastel kuudel oleme väga tähelepanelikult esindajate kojas toimuvat järginud, aga Brexitiga on nii, et mitte midagi ei saa otsustada ilma ära kuulamata seda koda siin, midagi ei saa otsustada ilma Euroopa Parlamendi seisukohtade täielikku arvesse võtmata. lugupeetud president, daamid ja härrad, kolmekümne esimene oktoober on uus tähtaeg, et õiguspäraselt korra kohaselt Ühendkuningriik lahkuks. ja kui selleks ajaks Briti parlament ei ole ratifitseerinud väljaastumislepingut, siis toimub selline järsk Brexit, mida me kõik tahaksime vältida ja selle ajaga on võimalik ka tagasi pöörata Brexiti protsess, aga see ei ole minu tööhüpotees. minu tööhüpotees on, et kolmekümne esimesest oktoobrist pikeneks aeg veel. see ei ole minu tööhüpotees, kolmekümne esimene oktoober on minu viimane tööpäev ka Euroopa Komisjoni presidendina. ja kell kaksteist mina lahkun siis, aga Donald Tusk jääb all veel istungite saali edasi tööle jah, mina olen komisjoni president, ma tahtsin olla president ja ma tahtsin kiirendada Euroopa protsesse. ma tahtsin, et Sotsiaal-Euroopa vallas me edasi liiguksime, me oleme seda teinud, aga mitte piisavalt. sest hädavajalikud reformid on vaja ka majandus- ja rahanduse vallas lõpule viia. ja järgmise perioodi finants ratifitseerimise küsimustes tuleb meil ka veel kokku leppida aastad kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse. jah, et paljud uurijad, noored Erasmuse kaudu eh, saaksid eh, parima võimalused, nad on selle ära teeninud ja peame hea seisma selle eest, et nad ei eemalduks Euroopast nüüd, millise tee Ühendkuningriik võtab, see otsus tuleb, sünnib Londonis ja mida varem, seda parem. ja ma tervitan väga seda, et valitsus ja opositsioon on nüüd läbi rääkimas. see on juba edasisamm. seda nii ka tähistatakse, Briti kontekstis on see edasiminek. aga see on kahetsusväärne ja ei ole normaalne, et need jõud nii hilises etapis alles alus, on alustanud läbirääkimisi, aga hea, et need läbirääkimised nüüd toimuvad ja kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, see on täielikult brittide käes. novembris kaks tuhat kaheksateist me leppisime kokku tingimustes Briti valitsusega ka lahkumisleppes ja see november kaks tuhat kaheksateist kokkulepitu kehtib edasi ja me ei kavatse revideerida väljastumislepingut. aga samas meie tulevastest suhetest me saame edasi rääkida. Mhm. kuid see ei ole Euroopa tulevik. Euroopa tulevik ulatub kaugemale kui Brexit, mis ei saa ega tohi meie tegevust meie prioriteetideni jõudmisel takistada. sellega seoses eh, leppis eh, nõukogu kinni järgmistes põhimõttes, enne kuni Suurbritannia on Euroopa Liidu liiget, loetume me lojaalsele põhimõttelisele tugevale koostööle. see Äh, on, äh, selle aluseks on Euroopa põhi- äh, aluslepped ning selle, neist peame me kinni. me soovime, et koostöö oleks pärast lahkumist. kui liikmesriik soovib Euroopa Liidust lahkuda, peab olema ülejäänud liikmesriikidel võimalik olema äh, kahekümne seitsmekesi koguneda, et rääkida tulevikust, selles ei ole midagi uut. näiteks üheksakümne seitsmendal aastal käivitas Euroopa tolle, komisjoni tolleaegne president Eurogrupi ning eh, kui teatud riigid otsustasid euro mituga, mitte euroga mitte ühineda, siis need riigid eh, eemaldati aruteludest äh, euro tuleviku üle eh, rääkimisel ning eh, selle eh, mõjud olid ka tuntavad. Euroopa Liidul on ees strateegilised väljakutsed, millele peame me reageerima. kõigepealt räägime maikuus Euroopa strateegilisest arengust järgnevatel aastatel ning siis järgmine mitmeaastane finantsraamistik, mille me peame kokku panema eh, eel, eeldatavasti oktoobris. ning eh, siis eh, on vaja rääkida ka kes, sellest, kes on Euroopa järgmised juhid pärast parlamendivalimisi, mis on kõige suuremad valimised üldse maailmas äh, Eh, pärast seda peab Euroopa Parlament valima uue eh, presidendi Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule. Euroopa tuleviku, eh, tulevik sõltub neist valimistest, sellest sõltuvad meie kaubanduslepingud, meie suhted partneritega, eriti Hiinaga, kellega toimus möödunud nädalal väga konstruktiivne tippkohtumine ning Osakas toimub varsti järgmisel nädalal uus kohtumine, kus räägime maailmakaubanduse tulevikust. kõik see on ausalt öeldes äh, palju olulisem kui äh, kõik need sekeldused Brexiti ümber, Euroopa kestab edasi, aitäh. suur aitäh, härra president, sooviksin meenutada kolleegidele, et äh, nõukogu tippkohtumisel rõhutasime Euroopa Parlamendi väärikust ning tema rolli tänapäeva maailmas ning seda ei saa kasutada lihtsalt ehm, kõrvalnähtusena, seda ehm, kõikidel läbirääkimistel tuleb arvesse võtta meie institutsiooni väärikust, meie oleme esimene institutsioon Euroopa Liidus ning soovime, et meid respekteeritaks kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi poolt. suur aitäh ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Gonzales Pons. ma pean rääkima sügavast kurbusest, mida tundsin eile, kui nägin, kuidas Jumalaema kirik põles. Jumalaema kiriku tulekahi tabas meid eurooplastena, nii nagu oleks me kõik prantslased, me kõik tundsime kõik sedasama valu ja leina ning täna hommikul soovime kõik ühineda selle kiriku ülesehitusega. Euroopa rahvad ei kasva koos nuttes, vaid koos edasi liikudes sellepärast on Jumala ema kiriku eilne tulekahi muudab meid eurooplasteks, rohkem eurooplasteks, mitte sellepärast, et me kurvastame koos, vaid sellepärast, et koos ehitame, koos ehitame selle üles. Euroopa peab äh, edast-, äh, aitama rahaliselt ning samuti ka oskustega kõigi nende poolt, kes äh, üles ehitati see katedraal, nagu seda tehti minevikus, ühendades kõik selle projekti eh, selja taha. Notre Dame'i tulekahju meenutab meile, et eurooplased ei ole kunagi üksinda, me reageerime tulekahjudele, hävitusele, eh, egoismile ja vaesusele. selle seoses eile, kui ma nägin, kuidas eh, Jumalaema kirik põleb, küsisin taas kord enda käest, miks tahavad britid siit ära minna. Euroopa Liit on äh, ühendus, mis toetub väärtustele, kui sulle tundub, et see ei tööta, siis äh, äh, viid läbi reforme, aga mitte lihtsalt ei kõnni minema, sest väärtuseid jagatakse ning mitte ühelgi juhul pole väärtused läbiräägitavad, olgu mis on, kuid kolm õppetundi on Brexitist siiski tulnud, kõigepealt poliitikas ei saa lubada seda, mida täita ei osata, teiseks poliitikas eh, toovad valed alati kaasa pettumusi ning kolmandaks, ajaloolised sidemed ei eh, tohi katkeda majandusliku egoismi pärast, keegi ei soovi karmi Brexitit, kuid veel hullem on eh, kuupäevata pidevalt edasi lükatav Brexit. minu jaoks Euroopa Liit ilma Suurbritanniata pole täiuslik, aga kui britid, poliitikud ei suuda kokku leppida, andku hääl tagasi rahvale. Eh, lõpetuseks tahaksin öelda, et Jumala ema kiriku tulekahju näitas, et liiga palju räägime Brexitist ja liiga vähe kõigest muust, mul on väga kahju Briti eh, poliitikute edevuse pärast, kui täna äh, muudab äh, Notre Dame'i tulekahju äh, mind rohkem eurooplaseks kui minu kahjutunne Briti poliitikute ebapädevuse pärast, aitäh. järgmisena saab sotsiaaldemokraatide nimel eh, sõna Udo Bullmann. kolleegid, täna hommikul eh, vaatame Pariisi poole ja seisame õlg õla kõrval. ütleme, et Notre Dame'i eh, ülesehitamine on meie kõigi südameasi, Pariis ei ole üksi. prantslased ei ole selles üksi me peame üles näitama eurooplastena ka solidaarsust ja selle eurooplaste solidaarsuse vaimus pean ma kiitma ka teid, härra president Tusk, et te olete võtnud vastutuse ning olete andnud Ühendkuningriigile selle ajapikenduse. seda tehes vältisite te äh, seda kaljuservalt allakukkumist, kes oleks maksnud selle kukkumise hinna, mitte ideoloogid, mitte poliitikud, mitte need, kes andsid vale, valesid lubadusi, vaid tavainimesed Ühendkuningriigis oleksid maksnud äh, selle hinna, nad oleksid äh, kaotanud töökohad, majanduslanguses kannatanud äh, ja te teate seda ise ka väga hästi, te mängisite oma riigi kodanike eludega, see on läbinisti vale. Õnneks õnnestus president Junckeril ja president Tuskil nõukogul ja äh, nõukogus seda vältida, nad võtsid vastutustundliku otsuse ja see on väga hea signaal. ma kiidan ka teid, president Just, äh, president selle eest, et äh, te võitlete liikmesriikide õiguste eest seni, kuni nad on liikmesriigid Ja, ning äh, seni, kuni neil on esindajad siin kojas, peavad nad äh, see, sedasi ka esinema. see, see on väärikuse küsimus, meie kodanike väärikus, meie endi väärikus, meie institutsioonide väärikus ning muidugi on ka Ühendkuningriigi saadikutel siin kojas äh, seni samad õigused, äh, kuni nad liikmed on ning min-, meie fraktsioon ka võitleb selle eest. ma olen selles veendunud, et ka pärast kahekümne kolmandat maid toimub meil uus arutelu Ühendkuningriigiga. see on Brexiti lõpu algus, ma olen selles veendunud sest lõpuks ometi inimesed Ühendkuningriigis omavad võimalust oma sõna sekka öelda selles protsessis. me oleme endiselt olukorras, kus parlamendis on töö blokeerunud ja sellises olukorras tuleb inimestega konsulteerida. kui on selge, mida läheb maksma vale samm, siis peab ka rahvas saama öelda, mida ta asjast arvab kontroll tagasi võtta, see on inimesi puudutav küsimus, mitte ideoloogiline küsimus ja siin on rohkemgi kaalul. Brexit ei puuduta ainult Ühendkuningriiki. siin ei ole kõneks ainult ähm, ei puuduta ainult neid, kes jäävad Euroopa Liitu, see on palju laiem. see on Putinite ja Trumpide küsimus, Salvinide teema, see, mida nad tahavad lõhkuda seda, mida Schumann ja Monet eh, Adenauer ja Willy Brandt on ehitanud, see on siin kaalul ja sellepärast me peame kaitsma Euroopa Liitu, sest Euroopa Liit on õige vastus suurtele tulevikuküsimustele ja minu fraktsioon on valmis, te näete Rootsis, Soomes, et meie oleme need, kes hoiavad Euroopa Liitu koos, kui paremradikaalid üritavad seda lõhkuda ja ka Rahvapartei peab ütlema, mis on nende seisukoht Andaluusia osas Itaalias järgmisel kohalikel valimistel või Euroopa valimistel, kas te olete nendega, kes tahavad lõhkuda Euroopat või nende vastu? meie ülesanne on kaitsta Euroopa Liitu ja viia ta tulevikku. järgmisena saab ECR-i nimel sõna härra Kamal härra president kui vaatasite eile õhtul pilte kuidas notre dame põleb kindlasti leidsite et on aeg poliitika kõrvale jätta ükskõik kust inimesed ka pärit olid kui nad neid pilte vaatasid tundsid nad sama leina külastasime ise samuti sageli Jumalamaa kirikut Pariisis ka eelmisel kuul alles, äh, pildistasime seda, et jäädvustada seda oma mälestustesse, tuhandeid äh, inimesi on äh, sama tundnud, pildistanud, see on Pariisi sümbol, see on ka Euroopa ajaloo sümbol. ning olgugi, et see juhtus selle hoonega, mitte, mitte meiega, tunneme kõik siin saalis täna seda sama leina. ükskõik, kust me pärit oleme, Euroopast või Euroopast väljastpoolt, peame me andma endast, äh, mis saame, et seda üles ehitada. paljud meid, meist arvasid, et täna me seda arutelu enam ei peaks, äh, vaid äh, kahekümne üheksandal märtsil või ka eelmisel nädalal oleksime Euroopa Liidust juba lahkunud, aga me peame nüüd seda, sellest edasi rääkima. Briti valitsus soovib endiselt Brexitit läbi viia korrapäraselt ja võimalikult pea Euroopa Liidust lahkuda selleks, et äh, nii Ühendkuningriigis kui Euroopa Liidus saaksid inimesed keskenduda tulevasele positiivsele tegevusele. ma saan aru, et teie kannatus on katkemas, te vaatate Westminsteri poole ja mõtlete, mis seal toimub. Euroopa Liidu liikme staatus on juba aastaid olnud lõhestav küsimus äh, meie riigis, mitte ainult äh, meie parteis, vaid ka opositsioonierakonnas ja te näete nüüd neid tulemusi, mitmed inimesed teie seast küsivad, et miks te ei alustanud parteidevahelisi läbirääkimisi varem. see võib tunduda siin kojas enamikule loomulikuna, aga Ühendkuningriigi parlamentaarne demokraatia ei toimi nii, vaadake ainult alamkoja poole, kus äh, koalitsiooni ja opositsiooni äh, erakond istuvad äh, vastaspooltel, üks juhib valitsust ja teine opositsiooni selle asemel, et läbi rääkida ja leida ühisosa koalitsiooni ehitada, võideldaksegi üksteisega. seega on äh, läbirääkimised ebamugavad mõlemale osapoolele ja tegelikult ka mulle. eelmisel nädalal kokku lepitud ajapikendus ei pruugi olla vastuseks või lahenduseks kõigile või lahendus, mida me soovisime, aga see annab meile võimaluse analüüsida kõiki võimalusi parima lahenduse leidmiseks ning ma loodan, et minu kolleegid Westminsteris ei kuluta liiga kaua aega, meie poliitika, meie majandus ja meie rahvas vajavad kindlust me peame leidma lahenduse õi-, võimalikult kiiresti selleks, et vältida Euroopa valimistel osalemist. me peame olema nüüd pragmaatilised, teeme selle asja ära. härra Tusk, aitäh teie eelmise nädala väga konstruktiivse eh, suhtumise ees võrreldes teie hiljaaegsete väljaütlemistega. me ei peaks siin rääkima alandamisest või karistamisest, me peame jääma sõpradeks ja koos edasi liikuma me peame üles ehitama tulev, tulevase partnerluse, mis ajahambale ka vastu peaks. härra president, Ühendkuningriik on ka varem riigina olnud keerulises olukordades, aga meil on äh, selline maine, et me saame hakkama ja ma usun, et ka seekord saame me hakkama. kolleegid, kui tohib lõpetada isiklikult, äh, siis see võib olla minu viimane kõne siin kojas, siin toolil pärast neljateistkümmet aastat ning ma tahan öelda, et ükskõik, kas me oleme olnud äh, samal arvamusel või lahkarvamusel, ükskõik, mis saab edaspidi, suur tänu teile, et te olete andnud mulle sellise suurepärase kogemuse ja soovin teile ka tulevikuks kõike paremat, aitäh! tänan, härra Kamal, järgmisena saab sõna ALDE nimel Guy Verhofstadt. härra president, kõigepealt nagu minu kolleegidki Äh, ja nagu ka presidendid Tusk ja Juncker sooviksin väljendada oma sügavat kurbust eilse traagilise tulekahju äh, üle Pariisis, kõik koos suudame me äh, Jumalaema kiriku tuhast tõsta ning kindlasti särab ta veel kaunimana kui minevikus. see Jumalaema kirik Pariisis, Prantsusmaal, Euroopas, olen selles veendunud härra president äh, ja härra Tusk, ma tean, et äh, teie eelmisel nädalal langetatud otsuses parlament kaasa ei rääkinud. sellegipoolest tahan teid ühes asjas hoiatada, nimelt äh, mis on selle otsuse tagajärjed, mille te eelmisel nädalal langetasite. senimaani oleme Euroopa Liidus jäänud ühtseks, kakskümmend seitse liikmesriiki on tegutsenud ühtsena aga ühtsust on nähtud ka kolme institutsiooni, nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel. ning oleme välja näidanud ühtsust ka meie läbirääkija Michel Barnier'ga, keda ma soovin täna kõigi ees tänada ja kiita selle tehtud töö eest. mina arvan, et see ühtsus ausalt öeldes, härra Tusk, on nüüd ohtu sattunud selle asemel, et saata proua May ilma ajapikenduseta Londonisse tagasi või väga lühikese ajapikendusega, mõned päevad, nädal, annate teie talle kuus kuud. kõik ju teavad, et kolmekümne esimesel oktoobril kolmekümne esimeseks oktoobriks ei jõuta sisuliselt Brexitit äh, muuta ja tegelikult on see ka liiga kaugel selleks, et kohe aktiivselt tegutsema hakata, see on see probleem mille teie otsus kaasa toob. ma ei läheks nüüd nii kaugele kui härra Corbyn, kes ütles, et äh, see on äh, jama, tema nimetab seda kõike, mida parlamendis tehakse, jamaks. ma kardan, et jätkub seesama ebakindlus, mida oleme näinud. ma kardan, et otsustamatus jätkub ning kõige rohkem kardan, et äh, tuuakse Brexiti segadus üle Euroopa Liidu sisse ja see mürgitab eelseisvaid Euroopa valimisi minu hirm on ka see, et äh, siin parlamendis äh, hollandi keeles meil on üks ütlemine, ma ei tea, kuidas teie ütlete, tuvipuuriks. Briti liikmed lendavad siia, Briti liikmed lendavad välja, aga samal ajal äh, ootavad varumeeste pingil tublid poliitikud teistest liikmesriikidest Äh, võib-olla otsustatakse äh, Strasbourgis äh, see tuvi, pärast selle tuvipori la-, tühjendamist täis, kogu saal hoopis üle värvida, et puhtalt lehelt alustada. nagu härra Kabal, Kamal rääkis, kaob selle tähtajapikendusega ehk ka lootus, et mõlemad parteid läbirääkimistel kukuvad läbi ja ei jõua tulemusteni. ootavad, kuni aeg otsa tiksub ja seda me nägime juba sellest, et pärast teie otsust alamkoda otsustas äh, puhkama sõita. ma ei oleks uskunud, et kunagi oma elus siin kojas seda ütlen, aga võib-olla ainus, kes suudab veel Brexiti päästa, on Nigel Farage. miks ma nii ütlen? nagu täna ku-, olete juba kuulnud, teeb ta juba kampaaniat, Brexiti partei juba teeb kampaaniat, tõuseb küsitlustel ning laboristil ja ko-, konservatiivid jäävad võib-olla talle isegi alla Euroopa valimistel ning äh, minu äh, soovitus teile härra Corbett on äh, võimalikult kiiresti parteide vahel kodumaal kokku leppida, et seda segadust vältida. otsuse järel ütlesite te ja kordasite seda mõni minut tagasi, et võib-olla õnnestub meil vältida seda, et Ühendkuningriik äh, lahkub Euroopa Liidus. ka mina sooviksin seda, aga see ei ole meie otsus, see on Briti rahva otsus. mina kardan hoopis seda, et selle asemel, et Brexit ära jääb, laguneb selle otsuse tagajärjel Euroopa või vähemalt takerdub sellesse otsusesse aastateks, meie läbirääkimiste jõud raugeb, raugeb ka härra Corbini või härra Johnsoni jõud, kes tegelikult südamest põlastavad Euroopat. aga praegu on meil vaja kogu energia suunata sellesse, et me uuendaksime oma Euroopat, Euroopa Liitu meie peaksime keskenduma sellele ja ka teie presi-, Euroopa Nõukogu presidendi ülemkogu juhina peaksite sellele keskenduma ja just see oli kolmapäevasest otsusest äh, minu arvates vajaka, aitäh. aitäh. proua Zimmer, kaks minutit, palun. Meine... mu daamid ja härrad, presidendid, kallid kolleegid, on hetki, kui on vaja valimiskampaania võitlus peatada. eilne Jumalamaa kiriku põleng näitas meile, kuivõrd haavatavad me oleme, kui haavatav on Euroopa kultuur, ajalugu ja ka meie tulevik. ja ma arvan, et see on rohkem kui see, mida meie siin teeme päevast päeva Jumalamaa kirik on sümbol Euroopa jaoks, Prantsusmaa jaoks. mina idaeurooplasena aastaid otsustasin, et õpin ära prantsuse keele ja seda kakskümmend viis aastat tagasi ja just teades, et mitte kunagi ma oma silmaga ei saa külastada Pariisi ja vaadata Jumalamaa kirikut ja toimunu on minu jaoks šokk ja tahan kõigile prantsuse kolleegidele, ükskõik mis fraktsioonist siin parlamendis öelda, et me oleme teiega ja me nõuame seda, et see haavatavus jõuaks meie mm, arusaamadesse. Euroopa Liit on ka haavatav ja see puudutab seda, mida me praegu räägime. ma ei ole sugugi nõus sellega ega ole üldse rõõmus selle viimase tippkohtumise tulemuse üle, see on fataalne. ma leian, et kas me langetame lõpuks otsuse poolt või vastu, väljaastumine või mitte, aga kuus kuud tähendab nüüd seda, et ka Euroopa Parlament ja demokraatlik protsess, Euroopa Parlamendi valimised on siin kahtluse all. kui teisel juulil uus parlament tuleb kokku, siis on kohe suvepuhkus ja septembrikuus on, asutatakse äh, siin institutsioonid Euroopa Parlamendis ja see on oluline me tahaksime jah, et Briti saadikud oleks täielikud õigused siin parlamendis, aga meil peab olema ka plaan B, kas me peame kõik komisjonid kahekordselt välja arvutama? sest äh, nad lahkuvad, siis, siis tulevad teised ja jälle fraktsioonide koosseis muutub. kas selle peale on mõeldud? kas selle peale on mõeldud, kuidas me peaksime vaimustama inimesi tulema valima, kui juba algusest peale me teame, et tegelikult käib üks suur tsirkus. ja sellepärast ma ütlen, et kas kohe või viis aastat pikendust kogu legislatuuri perioodi jaoks. aitäh, poolteist minutit, proua Scott Cato. Well, aitäh, president, lihavõtted on käes, me oleme endiselt siin, mina ja miljonid kaasbritid eh, oleme väga rõõmsad selle üle minu jaoks on imeline, et mul õnnestub äh, mandaadiperioodi lõpuni äh, siin ametis olla ja mul on sama hea meel, et äh, saame osaleda ka maikuus valimistel ning rohelised kasutavad neid demokraatlikke ja proportsionaalseid valimisi selleks, et esitleda Euroopa Liidu väärtusi. me mobiliseerime kõige Euroopa-meelsemad inimesed meie mandril ja näitame, mida tähendab demokraatlik Euroopa Liit. suur tänu Ülemkogule ja president Tuskile, et nad andsid meile selle hingamisruumi, et me saaksime järele mõelda, kas ikka soovime Euroopa Liidust lahkuda. Euroopa projekt ei ole olnud lihtne ja tema näitas meile Euroopa asutajate nägemust, mida teha keerulistel aegadel, kaasata ka need riigid, kellel on kodus raskusi, ehk isegi just need riigid, kellel on kodus raskusi rohelise saadikuna olen ma alati ol-, alati olnud Brexiti vastu, aga me peame tegelema ka Brexiti põhjustega, me peame lahendama need probleemid, mis tekitasid inimestes võõr, võõristumise, jõuetuse tunde, selle tunde, et nad on maha jäetud, mille tõttu kak-, aastal kaks tuhat kuusteist inimesed nii hääletasid. seega soovin edu kolleegidele kampaanias, jagame seda lootuse sõnumit, seda posi- ja näitame, mis positiivse muudatuse saab Euroopa Parlament teha nende elus summutame ära paremäärmuslaste sireeni hüüded. tugev Euroopa-meelne hääl ja kampaania üle Euroopa aitab meil veeta kaaskodanikke, et meie parim tulevik äh, on meie jaoks osana Euroopa perest. aitäh. härra Farage, palun viis minutit suur tänu, tere hommikust, kakskümmend aastat ma olen üritanud sellest tööst lahti saada, ma arvan, mul lõpuks õnnestus pisut seda teha. jah, nii et hommikune sõnum on, ma tulen nüüd tagasi. jah, ja palju meid tuleb tagasi, sest härra Verhofstadil on õigus, jah, ma ütlesin seda esimest korda juba, teil on täiesti õigus. jah, me tõesti puhpühime puhtaks tee meie ees nendel valimistel ja May ja Corbyn, kui nad tulevad kokku, lepivad kokku alalises tolliliidus ja ühtse siseturu liikmeks olemine. kui see juhtub, siis Brexiti partei ei võida Euroopa valimisi, küll aga võidab üldvalimised. sest see reetmine oleks niivõrd suur. ma ei arva, et nii juhtub. ja viisteist aastat fraktsioonis juhina, ma olen tippkohtumisi näinud ikka ja jälle ja ma olen näinud iirlasi, austerlasi või kreeklasi seal ja üks kuldne reegel on, et ent, alati Brüssel jääb peale ja võidab. aga sellist tippkohtumist nagu möödunud nädalal pole varem olnud, esimest korda Briti peaminister tuleb ja palub, palub, anub, et artiklit viiskümmend pikendataks, see oli alandav. Äh, olla Brüsselis ja seista seal, meie suur riik, äh, ühend-, USA ja Rahvaste Ühendus leiavad, et me oleme suur rahvas ja nüüd see peaminister lubas, et kahekümne üheksandal märtsil me lahkume, siis ta ütles, et võib-olla kaheteistkümnendal aprillil lahkume, aga me kindlasti lahkume kolmekümnendal juunil. ja nüüd arvatakse, et lahkume kolmekümne esimesel oktoobril, jah, otsustage siis lõpuks ära. ja härra Juncker, kui see on teie viimane päev, ma loodan, et me sel päeval koos siis lahkume. jah, aga vähemasti äh, seda nüüd peavad arutama meie saadikud parlamendis ja meie kohutav peaminister. varasemal ajal ma olen kritiseerinud eh, seda, et võimul ei ole aruandekohustust, et kõrged bürokraadid Brüsselist talitavad, aga seekord ma ütlen, et see segadus tõesti ei ole teie süü meie seisukoht on olnud algusest peale selline, et kahe partei Briti poliitikas on see segadus, mõlemad lubasid, et nad saavutavad Brexiti. me ütlesime, et me lahkume, kas kokkuleppega või ilma ja nüüd on selline reetmine aset leidnud ja ma jagan seda kurbust kohutava tragoodia üle Eh, eile Pariisis Jumalamaa kiriku mahapõlemine, midagi väga kaunist on kadunud, aga midagi olulist on kaduma läinud ka Ühendkuningriigis. Eh, jah, eh, üks ajaleht eile võttis selle suurepäraselt kokku, Ühendkuningriigi demokraatia kahekümne üheksandal märtsil kaks tuhat üheksateist jah, demokraatia suri oma une ajal ja surma põhjus oli öö, öö, kahtlane ja süüdlased tuleb vastutusele võtta. inimõigused jah, on rikutud, me hakkame väga demokraatias puudust tundma ja nüüd see, mis toimub parlamendis, ei ole ainult asi Brexitis ja lahkumises, vaid selles, milline riik me oleme, me oleme kõige pikem pidev eh, parlament, kõigite parlamentide ema Ühendkuningriigis ja eh, rahvusriigi demokraatia on olnud meie jaoks tähtis ja meie sõpradele Euroopas samuti tähtis ma tunnetan, et mõned on pettunud minu koduriigis, aga samas ma tunnetan ka viha jah, mõned panevad selga kollase vesti ja protesteerivad teised ütlevad, me tahame poliitilist rahumeelset revolutsiooni oma riigis, me tahame pühkida teelt kahe parteisüsteemi, mis on osutunud niivõrd halvaks. ja ma usun, te veel üllatute sellest, mis toimub kahekümne kolmandal mail. see on uus tulevik Briti demokraatiale, seda on väga-väga vaja. kolleegid kallid kolleegid, meil on mõned sinise kaardi küsimused aga kuna president on pretsedendi seadnud, me ei anna eh, fraktsioonide juhtidele sinise kaardi küsimuse võimalust. nüüd härra Pätten. kui referendumi otsus kaks tuhat kuusteist oleks austatud, oleks britid juba ammu lahkunud, aga eh, aga seitseteist koma nelja miljoni inimese demokraatlik otsus on reedetud küünilisel kombel. Euroopa Parlamendi valimised maikuus tähendab seda, et referendum mängitakse uuesti läbi. ükskõik, mida poliitilised fraktsioon, parteid ütlevad, tegelikult kõik taandub hääletusele, kas jäetakse Euroopa Liitu või lahkutakse sealt jääjad peaksid hääletama liberaaldemokraatide poolt, nemad on jääjad ja lahkujad peavad UKIP-i poolt hääletama, sest UKIP on see partei, kes tõesti esindab lahkujaid. konservatiivide või liberaalide poolt hääletamine, laboristide poolt hääletamine ei anna midagi, sest ei ole selge, kuidas nad on ennast positsioneerinud selles küsimus. UKIP on selge, ühepoolne tingimusteta lahkumine Euroopa Liidust aga need valimised jagavad inimesed kahte leeri, mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid kogu Euroopas. üks rühm on neid, kes on nõus sellega, et välised jõud neid valitsevad, nimelt Euroopa Liit ja teine rühm on need, kes on mässama hakanud edasise Euroopa integratsiooni vastu ja on selle poolt, et demokraatlik võim anda tagasi rahvusriigi kätte. üks rühm hääletab vabaduse ja sõltumatuse poolt, teine rühm hääletab alandlikkuse ja allutatuse poolt. ja üks asi, milles me võime olla kindlad, euroskeptikutest saadikud äh, naasevad väga hulgaliselt siia ja nende hääletajad on selle poolt, et demokraatlik vastutus naaseks ja kasinusmeetmed lõpeksid ja et majandus juhitaks nende huvides ja nende kasuks. Nad tahavad lõpetada ka massilise kontrollimatu sisserände. Nad hääletavad parteide poolt, kes säilitavad kultuuri ja tsivilisatsiooni ja seda kogu Euroopas Ühendkuningriigis meil on lihtne valik hääleta kas jäämise poolt või lahkumise poolt. ja Ühendkuningriigi sõltumatuse partei eh, hirmud te-, kutsusid esile selle rahvahääletuse ja UKIP võitleb selle eest, et Brexit teoks saaks. kahekümne kolmandal mail öö, eh, teeme uue katse lahkuda Euroopa Liidust ja lahkumine kahekümne kolmandal mail on selge sõnum valitsusele. tuleb lahkuda WTO tingimustel ja seda kohe. UKIP mitte lihtsalt ei pea kampaaniat Brexiti nimel, vaid me tahame, et see ka teoks saaks. ühe hääletus, ühe UKIP-i poolt tähendab hääletada lahkumise poolt ja me hääletame selle poolt, et lahkuda kahekümne kolmandal mail. üks minut härra Ujadovski. suur tänu. president, kallid kolleegid. Pariisi Jumalamaa kirik tules. see oli kohutav vaatepilk. teisalt me oleme öelnud, et me tahame elada üheskoos aga erakorralistel ajahetkedel, nagu on öeldud, Äh, elutahe on see, mis tõuseb pinnale ja ma toetan seda, et katastroof hoiti ära ja ajapikendust anti Ühendkuningriigile ainult need, kes halba soovivad ega taha, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit edeneksid, äh, on õnnetud selle üle. ma olen üllatunud, mida härra Farage ütles äh, samas äh, olen nüüd ka üllatunud härra Verhofstadti sõnade üle, kes näikse tahtvat välja visata äh, Ühendkuningriigi Euroopa Liidus. näitab, et populistid ja liberaalid töötavad nüüd käsikäes, see ei ole mitte esimest korda ja juhuslik. meil on vaja pragmatismi ja koostööd ja ma usun, et järgmine koosseis ka teeb sedasama. härra Prokk, poolteist minutit suur tänu, president, ülemkogu president, komisjoni president, kallid kolleegid. oktoobris, kas meil on uus olukord või kordub see olukord, mis praegu on, sest asjad on lahendamata. ma loodan, et Corbyn ja May tõesti lepivad kokku ja siis peab ka esindajate koda ennast pingutama ja konstruktiivse lahenduse leidma, et kas jääda või lahkuda ja mitte jätkama seda ebaväärikat mängu. me usume, et suudetakse edasi liikuda tuleviku huvides. nüüd need küsimused, mis me endale seame rände vallas, kaubandussõjad, sise- ja välisjulgeolek, kliimamuutused vajavad lahendamist. peab olema selge, et Euroopa Liit on siis tugev, kui ta üheskoos äh, astub välja Putinite ja Trumpide vastu, päästmaks Euroopat ja edasi viimaks Euroopat. sest ükshaaval natsionalistlikult, mida nüüd jälle eh, kuulutatakse, me ei saavuta seda, solidaarsus, vabadus, inimeste õiguste Euroopa, me oleme suurepäraselt seni Eh, saavutanud seda, see on minu viimane kõne siin eh, pärast kolmekümmet aastat. ma tahan öelda, et Euroopa on olnud edulugu. tollal, kui ma liitusin, oli meil tolliliit, mis veel hästi ei toiminud, aga nüüd on meil kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja parlamendil on suur sõnaõigus, alguses ei olnud seda üldse. me oleme saavutanud suure jõu ja võimu ja ma arvan, et Jumalamaa kirik ei ole lihtsalt kaunis ehitis, vaid see on kristluse ja Euroopa vaimsuse sümbol. ja mulle meenub see, kui president Mitterrand tollal eh, pidas seal leinakõne ja kui Helmut Kool nuttis. see on meie ühine Eh, ajalugu, mis jääb meile selja taga, ärgem unustagem seda. natsionalism tähendab sõda, ütles president Mitterrand siin kojas ja see peab meil kogu aeg meeles püsima. suur tänu, härra Brock. see on tõesti viimane kõne teil siin kojas, olete meid äh, suurepäraselt teeninud siin ning loodetavasti te ei unusta täielikult Euroopa poliitikat, vaid jälgite seda eemalt. suur aitäh teile ning arvan, et kõik siin kojas austavad teid aplausiga täna on väga emotsionaalne hommik härra Brock ja loodetavasti hindate kolleegide auavaldust. suur aitäh, härra Corbett, suur aitäh. ma tahaksin ühineda nendega, kes rääkisid eh, kolleegid eh, Jumalamaa kirikust, eh, eriti seda, mida ütles härra Tusk selle kohta, et meid ühendab midagi enamat kui lihtsalt lepingud, see on tõsi ja sellepärast olin ma vapustatud, kui seda ütlesite äh,. härra Farage lasi juba jalga, nagu ikka, kui ta samal ajal karjus jama. see näitab, milline on suhtumine sealpool koda, aga nemad on hääled, mis kuuluvad minevikku. Eh, britid hakkavad juba läbi nägema äh, Äh, neid aastatepikkustest valedest Euroopa Liidu kohta. Nad äh, hakkavad läbi nägema Brexiti valedest, nad ütlevad, ütlesid, et äh, see oli, on kerge, kuid see on väga keeruline, nad ütlesid, et see aitab raha kokku hoida, mis läheb kõik rahvusliku tervi, riiklikusse tervihoidu, see läheb maksma terve varanduse, nad ütlesid, et meil on valmis juba kaubanduslepped üle terve maailma ja tegelikult me hoopis kaotame kõik need kokkulepped, mis meil on sõlmitud läbi Euroopa Liidu britid hakkavad sellest läbi nägema ja sellepärast eh, nad eh, kardavadki nii väga uut referendumit, sest nad teavad, mis vastus sealt tuleks, kui see referendum korraldataks. ja sellepärast ka eh, konservatiivid pelgavad Euroopa valimisi, nad teavad, et nad saaks seal halastamatult kolki ja ma olen pisut hämmeldunud, sellepärast et härra Verhofstadt äh, kandis, kartis siin kojas seda, see ei ole vaata ka karta. Äh, enamus äh, Briti saadikuid, kes tagasi tulevad, ei ole need, kes seal teisel pool koda istuvad ja olgu, kuidas on Brexit ja liikmesriik eh, esimest korda lahkub Euroopa Liidust, selle otsuse tagajärjed on märkimisväärsed eh, olulisemad, kui mõni fraktsioon saab paar kohta juurde, katsuge palun perspektiiviliselt mõelda. seda olukorda äh, äh, peab ära kasutama, ma ei looda eriti valitsuse peale, sest proua Meie ei saa eh, edasi liikuda ilma, et tema partei mässama hakkaks, kuid see aitab meil siiski taga äh, siia küsida, saame tagasi minna rahva juurde ja küsida neilt, mida nad edasi tahavad, et me sellest kuradi jamast lõpuks välja pääseks.